kolleeghe ja e kolleegid, buongiorno. Iniziamo le votazioni, saranno. austatud äh, kolleegid, alustame hääletustega. Te teate, et need hääletused saavad olema pikad. tegemist on parlamendi institutsionaalsete küsimustega, eelarvega. alustame Euroopa Liidu kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvega ja sõna saavad äh, mõlemad raportöörid. niisiis äh, kõigepealt härra Kaier. suur tänu, president, austatud äh, kolleegid. enne kui asume hääletama,